eesistumisperiood. kui lubate, annaksin sõna peaminister Viktor Orbanile Euroopa Nõukogu poolt. härra peaminister, sõna on teil härra president, president Barroso, austatud parlamendisaadikud. täna tahaksin anda teile lühikese ülevaate Ungari eesistumisperioodist ja perioodil saavutatust. me tunneme ennast täna suhteliselt mugavalt, sellepärast et kui pool aastat tagasi kutsusite lahkelt kutsumast äh, mind äh, oma kotta. esitasin äh, ma teile sellise väikese raamatu, mis võttis kokku Ungari eesistumisperioodi eesmärgid. nüüd on siis kuus kuud mööda läinud ja väga lihtne on selle raamatu põhjal mugavalt siis vaadata, mis nendest eesmärkidest, mis kirjas selles väikeses raamatus, on saavutatud. oma tööle hinnangut andes tuleb öelda, et me oleme saavutanud täies mahus kõik endale seatud eesmärgid. ma tahaksin tänu siinkohal avaldada Belgiale. Belgia nimelt oli äh, enne meid eesistujaks ja nad on ära teinud suure töö, tegid ära suure töö meie eesistumise ettevalmistamiseks. kuid äh, tänusõnad ka president Buzekile. ma ütlesin juba jaanuaris, et äh, me tahtsime sellise eesistumisperioodi, mis, äh, mida iseloomustaks sõbralik suhe parlamendiga, kuid sõbralikkuseks on vaja kahte osapoolt ja Jerzy Buzek, parlamendi president, ulatas meile kindlasti eesistumise ajal sõbra käe. tänada tahaksin aga ka president Barrosot, sellepärast et ähm, selleks, et üks eesistumisperiood kujuneks edukaks, on vaja nõukogus teha ära tohutu hulk tööd ja härra Barroso oli ka kõige keerulisematel hetkedel äh, väga avatud, väga otsekohene äh, ja väga professionaalselt lähenes oma tööle ning oli ka oma suhtumises äärmiselt professionaalne. tänada tahaksin Euroopa Parlamenti laiemalt, aga eraldi just nimelt Josef Tauli ja Rahvaparteid, sellepärast et kuigi eesistuja alati üritab eraldada oma eesistumisaja tööd ja eesistumistööd sisepoliitikast, ei kujune see kunagi päris täpselt nii, ja sellepärast on eesistujal vaja alati tunda kindlat tagalat ja härra Taul äh, oli meile selleks tugevaks tagalaks, mille põhjal me siis saime ra-, äh, rahulikult äh, oma tööd teha meie üks peamistest eesmärkidest eesistumise ajal oli äh, tugev Euroopa ja me tahtsime, et äh, meie kuue kuu eesistumisperioodi jooksul kujuneks Euroopast tugevam, kui see oli eelmise aasta lõpus. Äh, ma olen Euroopa Nõukogus peaministrina olnud juba aastaid ja alati on need kohtumised nõukogus olnud väga optimistlikud, väga palju visioone esitati meie eesistumise aja jooksul samuti. Ehm, kolmteist aastat tagasi, kui ma alustasin nõukogus, ehm, olid endiselt kõik veel liitumispalavikus, me olime äärmiselt ehm, eh, rahul sellega, et on saavutatud ühisturg ja ühisvaluuta ja ega äh, keegi ei kahelnudki sellest, et aastast kaks tuhat kümme võiks Euroopast kujuneda maailma kõige paremini arenenud piirkond. see oli täiesti saavutatav, me ei võtnud kaitsepositsioone, meid ei äh, kimbutanud kriisid ja äh, me ei olnud täis kõhklusi, me vaatasime tulevikku julge pilguga ning töötasime agaralt selle tuleviku saavutamise nimel siis ähm, austatud parlamendisaadikud, Ungari eesistumist kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et täna on Euroopa Liit äh, tõesti tugevam, kui ta oli veel kuus kuud tagasi. ta on täna tugevam vaatamata sellele, et äh, Euroopa nii-öelda päikesesüsteemi tabas kolm kuu, kolm suurt plahvatust, ma pean silmas Eurotsooni süvenevat kriisi, tuumakatastroofi Jaapanis ning äh, väljakutsed, millega tõi endaga kaasa äh, muutused äh, Põhja-Aafrikas, need kõik eeldasid väga kiiret reaktsiooni eesistujariigi poolt. Euroopa Liidul õnnestus tõhusalt ja kiiresti vastata nendele väljakutsetele muutmata samas siis meie eesistumise aja programmi. ma ütlesin hetk tagasi, et Euroopa on täna tugevam kui kuus kuud tagasi. kuid samas äh, on märgata, et äh, võib-olla valijad ei tunneta seda nii ja ei näe asju täpselt niimoodi. meie üritame Euroopa Liidus äh, oma tööd hästi teha ja viimase kuue kuu jooksul on kodanikud olnud aga tunnistajaks Kreeka kriisile ning äh, järjest rohkem ja rohkem räägitakse äh, probleemidest, äh, ajakirjandusest räägitakse kriisist ja öö, tuleb muret tunda Euroopa Liidu alustalade pärast, sellepärast et kui me ei leia sobivat lahendust ja omapoolset vastust Kreeka kriisile, siis kahjuks meie tugevusest ei ole mingisugust kasu, sest et öö, kui me õigeid vastuseid ei leia, siis me ei teeni ära ka usaldusväärsust, nii et äh, me peame kindlasti nii kiiresti kui võimalik äh, lahendused leidma. ma ütlesin, et Euroopa on tugevam täna kui kuus kuud tagasi, seda sellepärast, et esiteks meil on nüüd äh, võimalikud kasutada ennetavaid vahendeid kriisi puhkemise korral Äh, seda meil kuus aastat tagasi ei olnud. käivitunud on Euroopa poolaasta põhimõte, see on üks meie suuri äh, edusamme olnud, me saame öelda täna Euroopa kodanikule, et Euroopal on instrumendid, äh, millega takti-, takistada seda, et ühtne valuuta satuks veel kord taolistesse probleemidesse. see puudutab ka majanduse juhtimise paketti seda sellepärast, et praegu oleme me jõudnud kokkuleppele väga lähedale ja me loodame, et see pakett ka vastu võetakse ja see eh, täiustab siis eh, kriisidele reageerimise vahendite paketti, me oleme näinud väga suuri samme selles osas, kuid Euroopa on tugevam ka teistel põhjusel. seda sellepärast, et meil on nüüd näiteks äh, Äh, Euroopa mustlasromide strateegia, strateegia, mida varem Euroopa Liidus ei eksisteerinud, ja see ei ole oluline mitte ainult inimõiguste või inimlikkuse kontekstis, vaid oluline ka sellepärast, et annab meile võimaluse tagada äh, see, et miljonid Euroopa kodanikud on äh, täismahus kaasatud Euroopa tööturule ja see peaks äh, meid tugevdama ka majanduslikus mõttes. Euroopa romide strateegia on esimene dokument, mis äh, Euroopas taoline ja see on esimene dokument, mis ei näe romides Euroopa jaoks probleemi, vaid hoopis tugevuse allikat. välja on kujunenud lisaks sellele ka teine makromajanduslik äh, Äh, piirkonna strateegia, seekord siis Donau äh, piirkonna jaoks, see hõlmab äh, kaheksat riiki. kui sellele kondikavale saaks nüüd üles ehitada ka tõelise programmi, siis ähm, kujuneb ka sellest kindlasti Euroopa jaoks üks väga edukas projekt ja eeltöö selleks on juba tehtud ja Euroopa on täna tugevam kui pool aastat tagasi, sellepärast et viis tundi enne meie eesistumise aja lõppu õnnestus siduda äh, õnnestus lõpetada liitumisläbirääkimised Horvaatiaga. tähtis ei ole see samm mitte ainult Horvaatia jaoks, vaid avab täiesti uue perspektiivi ka teistele Lääne-Balkani riikidele. ja siin me võime suhteliselt äh, lühidalt ja otsekoheselt öelda, me oleme laienemise osas alla kirjutanud memorandumi laienemine Lääne-Balkani suunas, olen selle esitanud nii parlament president Buzekile kui teistele Lääne-Balkani riikidele. veel üks põhjus, miks Euroopa on täna tugevam, on see, et äh, me suudame täna oma piire kaitsta paremini kui kuus kuud tagasi. seda sellepärast, et äh, võeti vastu väga selgeid otsuseid öö, välispiiride kaitsmiseks suuremahuliste rändevoogude eest ning öö, saame täna rääkida siis Euroopa Liidu nii-öelda laienemisest selles valdkonnas. ja veel üks aspekt öö, eesistumisaja üheks eduks oli kindlasti ka see, et institutsioonide vaheline koostöö peaks täna olema konfliktide korral sujuvam tänu uutele meetmetele. ma tahaksin teile meelde tuletada, et parlament ja nõukogu selles osas ähm, töötasid läbi tosikond äh, dokumenti ja lõpuks jõudsime kokkuleppele jõudsime kokkuleppele selles osas, et kuidas kaasata parlament mitmeaastase finantsperspektiivi kujundamisesse. ma olen teinud ise suuri jõupingutusi selles küsimuses, ma kohtusin president Van Rompuyga kolmteist korda, kolmteist korda kohtusin president Barrosoga, üheksa korda selles küsimuses härra Puusekiga niisiis, kõikide nende kohtumiste eesmärgiks oli see, et institutsionaalne koostöö sujuks nii hästi kui võimalik. ja oma eesistumisaja perioodi jooksul käisin ja kohtusin kõikide peaministritega ja üritasin siis sillutada teed ühisteks otsusteks. ja kokkuvõtteks lubage mul jagada teiega meie lootust, me nimelt loodame, et uus eesistuja Poola suudab äh, kaitsta Kesk-Euroopa head mainet ja loodetavasti ka te tunnete, et ka meie tegime Poola eesistumise jaoks ära suure töö. kui me vaatame seda kuue aast-, kuuekuust perioodi keskpikas ajaloolises perspektiivis, siis äh, järeldus mina teeksin, et võib-olla Ungari eesistumine ja kindlasti Poola eesistumisperiood veenab teid selles, et otsused, mis langetati kümme aastat tagasi ja mis rakendati seitse aastat tagasi, ehk teisisõnu Euroopa Liidu Ida- ja Kesk-Euroopa suunaline laienemine oli mõistlik otsus, see otsus äh, viis selleni, et Euroopa on täna vitaalsem ja tugevam, suur tänu! dziękuję panie premierze za złożoną relację. E, jak suur aitäh, peaminister, selle sõnavõtu eest. nagu me teame, Ungaria, Ungari võttis eesistumise üle väga raskel hetkel, raskel hetkel Euroopa Liidu jaoks, mainisite riske, mis teie eesistumise ajal üles kerkisid ja oli võtmetähtsusega nendele reageerida, see oli esimene Ungari eesistumisaeg, esimene kogemus, seetõttu kuulasime nii suure huviga seda, mida te ütlesite praegu hakkame pidama sel teemal arutelu. tahaksin lisada seda, et ma väga tänan teid seda, selle memorandumi eest, mis te mulle saatsite ning peaministritele äh, ja ka Euroopa Liidu peaministritele, kantsleritele ja liikmesmaadele. see puudutab ka, kuidas läheneda Lääne-Balkanile ja seetõttu tahaksin teiega jagada ühte märkust. peaminister Äh, Orban puudutas Lääne-Balkani küsimust äh, kui Euroopa taasühendamise teemat. et Euroopa taasühendamine toimus aastal kaks tuhat neli ja nüüd me peame vaid selle lõpp, äh, selle taasühendamise protsessi lõpule viima. ta mainis lühidalt ka olukorda üksikutes riikides ning tutvustas strateegilist programmi, mida me järgima peaksime. tahaksin lisada seda, et Euroopa Parlament toetab alati Euroopa Liidu laienemist Lääne-Balkani poole loomulikult peale seda, kui nad on neid kriteeriume täitnud, sest kriteeriumide täitmine on võtmetähtsusega. aga siin oleme samal arvamusel teiega, härra peaminister, nüüd tahaksin sõna anda Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole. härra president, härra peaminister, lugupeetud Ungari valitsuse liikmed lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mu daamid ja härrad. olles silmitsi väga keeruliste, keerulise olukorraga, on Ungari siiski olnud ülesannete kõrgusel ning juhtinud Euroopa Nõukogu. Euroopa Liit suudab täna paremini toime tulla võimaluste ja probleemidega, mis meie ees seisavad. seetõttu tahaksin tänada peaminister Orbanit ja kogu tema meeskonda nende töö eest ja äh, pühendumise eest. Ungari eesistumise ajal äh, jõudsime Euroopa esimese semestrini viia lõpule läbirääkimised Horvaatiaga, toetada Araabia kevade demokraatlikku liikumist, kiitsime heaks uue strateegia roomide jaoks ja muud, see oli väga-väga hea tulemus, tahan rõhuda ka Äh, dialoogi avatust äh, parlamendiga järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. nagu te teate, möödunud novembril pakkusin välja käivitada struktuuritud dialoogi ja see äh, nii äh, toimus ka Ungari eesistumise ajal. kohtusime president Buzeki, peaminister Orbani ja minuga selleks, et vahetada äh, arvamusi komisjoniga, selleks, et jõuda selle ettepanekuni, mis täna teie ees on. see eelarve on realistlik ja ambitsioonikas, investeerime tuleviku kasvu see konsultatsioonide praktika, äh, kus parlament, nõukogu ja komisjon on osalenud, see on, see on paika saanud ja peaminister Tusk kinnitas mulle juba, et Poola jätkab oma eesistumise ajal sedasama liini. dialoog on käivitatud ja nüüd peaks see hakkama ka vilja kandma. mõtleme, millised on õppetükk, äh, õppetunnid olnud kriisist, me tegime plaane, kuidas saada Euroopa taas rööbastele ja jääks rööbastele ning see pole mingi pisiasi. sel ajal, kui paljud äh, tahavad minna oma rahvus, äh, tahaksid kapserduda, meie oleme valinud äh, rõhutada vastastikust sõltuvust mitte ainult majanduse, vaid ka migratsiooni vallas. kõigepealt majanduse küsimused. kasv on olnud kiire Äh, nii Ungari eesistumise ajal ja jääb, jääb selleks ka Ungari äh,, ka äh, Poola eesistumise ajal. oodatakse ühe koma seitsme protsendilist majanduskasvu ja tööpuudus on endiselt aktsepteeri-, äh, mitte vastuvõetavalt kõrge, eriti noorte seas meie liikmesmaade vahelised erinevused on endiselt väga-väga suured ning äh, Kreeka-taolised liikmesmaad on ikka veel keerulises olukorras. pikas perspektiivis on meie sotsiaalse turumajanduse tulevik kaalul, meie roll ka maailmas, niisiis komisjoni äh, kuus ettepanekut majandusjuhtimise vallas on hädavajalikud selleks, et jõuda vajalikele tulemusteni meie liidus. kaasseadusandjad peavad andma Äh, koos seadusandjatega peame jõudma majandusjuhtimise paketi vastuvõtmiseni. ma kutsun teid üles astuma see äh, viimane samm äh, selle olulise paketi suhtes, selleks, et toetada raportööri tehtud suurepärast tööd. meie poole pealt jätkab komisjon tööd selleks, et anda tulemusi valdkondades, mis annavad kõige suurema panuse majanduskasvule, näiteks kaksteist prioriteetset sammu ja ühtse turu akt. komisjon kinnitab, et kõik ettepanekud saavad aasta lõpuks esitatud, loodetavasti kiidavad äh, parlament ja nõukogu selle kaheteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul heaks. mul on eriti hea meel näha edasiminekut intellektuaalomandi vallas, kus on esitatud uued strateegiad ja juba möödunud aastal leppisid liikmesmaad kokku kahes määruses, millega rakendatakse tugevam koostöö selleks, et integreerida, äh, et jõuda ühtse Euroopa patendini. see selle teemaga on tegeldud aastakümneid ning Ungari te, eh, tegi selle sammu, millega tupikust välja saime. sellega väheneb Euroopa patendikulu kuni kaheksakümmend protsenti kahekümne viies liikmesmaas. see on võtmesamm selleks, et olla turusõbralikum ja see on suure majandusliku väärtusega. lõpetame vastuvõetamatu olukorra, kus Euroopa patendi saamine maksab kümme korda rohkem kui USA-s see näitab, et Euroopa äh, ülene tegutsemine võib toetada konkurentsivõimet. väga oluline teema selle kuu, kuue kuu jooksul oli migratsioon. migratsioon on ka äh, keeruline küsimus. Euroopa Liidul on keeruline äh,, probleemne äh, olukord lõunaosas peale Araabia kevadet, kuid me oleme käitunud liiduna, et kaitsta nii vabadust kui julgeolekut on oluline, et meil on Frontex, äh, kus on kokkulepe sõlmitud kaks nädalat tagasi. me suutsime toime tulla keeruliste olukordadega, mis puudutab Schengeni juhtimist ning riiklikke samme, mis äh, seavad ohtu Euroopa Liidu põhiprintsiibid, nagu näiteks inimeste vaba liikumine ning ühine Euroopa ruum, äh, milles ei ole piire. komisjon tuleb nüüd välja konkreetsete ettepanekutega üle-euroopalise palun natukene aeglasemalt, härra president, sest tõlgid ei suuda lihtsalt. niisiis, palun natuke aeglasemalt siiski. ma ütlesin, et komisjon pakub välja oma konkreetsed ettepanekud üle-euroopalise seire- ja järelevalvesüsteemi suhtes, mida äh, toetab Euroopa mm, tagatiste mehhanism. asüüli koha peal Euroopa Ülemkogu leppis kokku, et me peame jõudma ühise asüülisüsteemini aastaks kaks tuhat kaksteist, komisjoni ettepanekud on juba esitatud. olen jätkuvalt veendunud, et meil on piisavalt jõudu, et nende eesmärkideni jõuda mul on samuti hea meel, et Ungari eesistumise aeg on andnud olulise sammu edasi äh, roomide jaoks. Euroopa Komisjoni raamistik, äh, roomide riikliku integreerimise strateegia, seda toetavad Euroopa ähm, Liidu Nõukogu ning püüab lõpetada äh, sajandeid kestnud tõrjumise mitmetes, mitmetes valdkondades, haridus, tervishoid, sotsiaalne liidud ja ma väga loodan, et see kokkulepe jõuab jõuliselt kasutusse. nüüd, mis puudutab Horvaatia liitumist, läbirääkimised äh, lõppesid ametlikult möödunud nädalal ja me loodame kirjutada liitumislepingu alla selle aasta lõpus. komisjoni arvates võiks äh, äh, Horvaatias saada kahekümne seitsmes kahekümne kaheksas liige, esimesest juulist kaks tuhat neliteist me oleme olnud karmid, aga õiglased ja sama äh, suhtumist jätkame kuni liitumiseni usun, et see ei vii meid vaid tugevama Euroopa perekonnani, vaid ka see annab suuremat rahu ja stabiilsust Lääne-Balkanil. ma väga tunnustan seda jõulist toetust, mille oleme saanud selle protsessi juhtimise juures ning selles ma väga-väga tänan Ungarit selle äh, tugeva toetuse eest, mis puudutab Lääne-Balkani tulevikku oleme defineerinud ka Nube strateegia, et me ühendame, kaitseme ja arendame kuue naabriga partnerlust. üle ees, üldiseks eesmärgiks on parandada saja viiekümne miljoni inimese elukvaliteeti, kes siin piirkonnas elavad. see on olnud ka väga oluline aasta siiamaani naabruspoliitika mõttes. naabruspoliitika on nüüd rohkem kui kunagi varem Euroopa Liidu äh, prioriteet me oleme aktiivselt osalenud meie lõunanaabrite äh, olukorras mitte toetades äh, ainult poliitiliselt Araabia kevadet, vaid ka kohapeal humanitaarabi andes äh,, lahendades selle mõju Euroopa territooriumil ning äh, edendades demokraatiat ja ühist jõukust lugupeetud parlamendiliikmed, me peame jätkuvalt äh, hoidma fookuses investeeringud oma tulevikku. Ungari on selles mõttes oma osa ilusti mänginud ning tema koostöö uue Poola äh,, uue eesistuja Poolaga tagab äh,, täidab sama eesmärki. loomulikult komis- äh,, äh komisjonis Äh, loodame jätkata konstruktiivseid äh, mõttevahetusi Euroopa Parlamendiga, me oleme heaks kiitnud Euroopa agenda järgmiseks kuueks kuuks ja loodan, et äh, sellel järgmise kuue kuu jooksul saavutame edu, et ühist Euroopa Liitu veel tugevamaks muua, aitäh! suur aitäh, härra president! Euroopa Rahvapartei nimel härra president Joseph Toon härrad presidendid, kallid kolleegid, Ungari eesistumisperiood näitas seda, et ähm, eesistumisaegade vaheldumine on jätkuselt väga oluline. väga paljudes küsimustes on saavutatud edu. majanduskontekstis tänu äh, majandusjuhtimise paketile ja esimene Euroopa poolaasta, arvestades äh, sotsiaalseid probleeme, põllumajandust, toiduohutust, siseturu küsimusi, Donau strateegia ja kindlasti energiapoliitika, kõik on näited sellest, kui edukas oli eesistumine. lisaks sellele muidugi ka välispiiridel toimub Horvaatiaga läbirääkimiste lõpetamine, Jaapani aitamine ning Vahemere riikidega koostöö. Äh, härra Orban, ma tahaksin teiega jagada meie fraktsiooni seisukohti nendes küsimustes. ma tahaksin kõigepealt tänada eesistujat, eriti aga Euroopa asjade ministrit, meie endist kolleegi Enike Jörit, kes äh, tegi nii suuri jõupingutusi selleks, et äh, majandusjuhtimise paketis äh, edu saavutada ja kes on eriti rõhunud ühenduse meetodi olulisusele. üheksakümmend viis, üheksakümmend kaheksa protsenti meie soovidest on täidetud mul on väga kahju, et teatud äh, inimeste hoiakutele ei õnnestunud äh, paketiga ühele poole saada sellel nädalal. ilma majandusjuhtimiseta ei ole meil stabiilset eurot ja ilma stabiilse eurota ei ole meil võimalik võita oma võitlust tööturul ja, ja majanduskasv ilmselt äh, ei saagi tõusta kõrgemale kui null ja veel ma tahaksin rõhutada ka seda, kui suuri edusamme on tehtud ühtse, ühtsete poliitikate osas viimase kuue kuu jooksul, näiteks nagu ühtekuuluvuspoliitika veebruaris saavutatud kokkulepe tuleviku osas, kas siis räägime näiteks ka põllumajanduspoliitikast, kus märtsis pandi uue öö, poliitika peamised suunad paika ning toiduohutuse osas, mis nüüd on senisest paremini tagatud, tagatud. räägime me kas või siis näiteks energiapoliitikast, mille osas äh, ülemkogu veebruari alguses äh, nädal enne Fukushima tragöödiat eraldi kohtumise korraldas. sama saame öelda ka siseturu osas, mis on tänases, täna tugevam äh, tänu siseturu aktile kõikides nendes väga olulistes küsimustes õnnestus Ungari eesistujale edu saavutada vaatamata rasketele majanduslikele oludele ja ma lisaksin siia veel ühe väga olulise elemendi. see puudutab mustlaste strateegiat, mille osas teie, härra Orban, suutsite lepitada eurooplased ja pakkusite välja väga konkreetsed sammud. ma tahaksin teid eriti tänada selle eest ja lõpetaksin sellega, et räägiksin nendest edusammudest, mis on saavutatud välisasjades. mul oli juba võimalus tervitada seda konkreetset edu, mis saavutati Horvaatias viimastel kuudel ja ei ole sugugi üllatav, et kakskümmend seitse liikmesriigi toetasid Horvaatia liitumist vastavalt sellele kalendrile, mida juba härra Orban tutvustas jaanuaris. see on väga hea uudis Horvaatia rahva jaoks kuid on väga hea uudis ka ülejäänud Balkani rahvastele, kes võivad nüüd lootma jääda äh, Euroopa perspektiivile, mis on tänasest käegakatsutavam ja veel, äh, Vahemere ääres toimuv äh, loomulikult domineeris välisküsimustes eesistumisperioodi, meil on moraalne vastutus muidugi oma lõunanaabrite osas, kuid see on oluline meie jaoks ka selleks, et lahendada rändeprobleemid Itaalia rannikul. samal ajal äh, ja mul on selle üle väga hea meel. Schengeni ala on avatud nüüdsest Rumaania, Rumeeniale ja Bulgaariale mitte selleks, et neile teenet teha, vaid selle eest, et mõlemad riigid täidavad reegleid, mis kehtivad kõigile. see näitab seda, et Euroopa solidaarsusest on kasu et jõupingutused toovad kasu, suur tänu Ungari eesistumisperi-, eesistujale ja, ja julgust ja vaprust Poolale. suur tänu! Thank you very much, Mr suur tänu, härra president. ja nüüd härra äh, Svoboda Euroopa Parlamendi sotsialistide demokraatide nimel, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud härra peaminister. ma arvan, et roteeruval eesistumisel on kaks ülesannet, kõigepealt ta peab tegelema nende asjadega, millega eelmine äh, eesistuja tegeles, jooksvate asjadega ja teiseks peab eesistujaga Euroopa Liitu esindama. nüüd, mis puudutab seda esimest ülesannet, siis siinkohal ma sooviksin äh, kaastöötajaid ja ka kõiki teisi poliitilisi äh, kaastöötajaid tänada oluliste ülesannete lahendamisest ja eriti minu jaoks oluline oli romide kaasamise strateegia ja suur tänu nende edusammudest. nüüd, mis puudutab seda teist äh, ülesannet, siis siinkohal mul oleks ka lisada mõningad kriitilisemad noodid, sellepärast et mis puudutab äh, nii meediaseadust kui ka põhiseadust, siis meie oleme parlamendi poolt väga äh, suurt kriitikat avaldanud. Te teate, loomulikult te ütlete, et tegu on sisepoliitikaga, kuid te teate, härra peaminister, et täna äh, Euroopa Liidus on äh, ka liikmesriikide sisepoliitika siiski Euroopa Liidu poliitika, sellepärast et siin on tegu vastastikuste äh, mõjudega ja seetõttu oli meie kriitika kohane. Te pidite seda ebaõnnestunud pressiseadust äh, ka ju muutma, sellepärast et ma ütleksin, et me olime veel suhteliselt leebed oma kriitikas. ja ei kritiseeritud ju mitte äh, menetlust, vaid põhiseaduse mõningaid aspekte ja ka ÜRO ähm, <clears throat> peasekretär Ban Ki-moon kritiseeris seda Te soovisite, te unustasite selles protsessis aasta viiskümmend kuus, väga noore inimesena mina kogesin seda revolutsiooni, mäletan, milline oli see pluralismi vaim, mida, mis innustas äh, ka äh, meediavabadust, arvamusvabadust ja tuleks jätkata selle revolutsiooniga, mille eesmärgiks olid Euroopa väärtused, Euroopa vabadus. ja Fideszi Eh, esimehena ta ei saa lihtsalt öelda, et tegu oli lihtsalt ainult eh, sotsialistide eh, kriitikaga, isegi Hillary Clinton ühel kohtumisel leidis samuti vägagi kriitilisi sõnu põhiseaduse reformi osas. Hillary Clinton kutsus üles ka demokraatia arengu osas ärksusele, me kõik peame olema siin ärksad. jah, tõesti, teil on kahe kolmandiku suurune häälteenamus ja sellega te, sellise toetusega te saate teha, mida te soovite, kuid te peate kuulama ka kriitikuid. Te peate kuulama ka seda, mida opositsioon ütleb ja mitte ainult seda, mida kaks kolmandik ähm, parlamendi enamust ütles. Te siin tänasite Euroopa Rahvaparteid ja ainult Euroopa Rahvaparteid, loomulikult on teil see õigus. kuid ma ei ole veel kunagi kogenud eesistujate puhul, et tänatakse ainult ühte parlamendi ähm, part-, äh, fraktsiooni. sellepärast, et demokraatia juurde kuulub mitte ainult toetajate kiitmine, vaid ka kritiseerijate äh, kuulamine ja austamine ja seetõttu me peame äh, et austama pluralismi, me peame austama ka ähm, meediavabadust ja seetõttu on äärmiselt oluline öelda jah pluralismile, jah meediavabadusele, jah arvamusvabadusele, aga jah ka kriitikale, sellepärast et kriitika on meie Euroopa poliitika osa. ükskõik, kas teil on parlamendis häälteenamus või mitte. sellepärast, et arvestama peab ka kriitikutega, sellepärast et see on, kriitika on samuti Euroopa demokraatia üks oluline osa, suur tänu. härra Soboda äh, härra asepresident, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis selle küsimuse vastama, härra Posselt? palun esitage oma küsimus. jah, härra president. Ungari ei saanud hakkama mitte ainult suurepärase eesistumisvajaga, vaid neil on ka väga kaasaegne põhiseadus ja ma sooviksin härra Sobodalt küsida, kas ta usub, et härra Bangi muun öö, kes juhib organisatsiooni, kuhu kuulub ka väga palju dikta-, äh, diktaatorlikke režiime, peaks siiski tegelema mitte nende diktaatorlike režiimidega ja mitte kritiseerima tegelikult demokraatlikku eeskujulikku riiku, suur tänu. lugupeetud härra äh, äh Posselt, kõigepealt äh, Ban Ki-mooni toetavad, toetasid tema ametikohale valimisel väga paljud demokraatlikud poliitilised jõud ja teiseks, kui Ehm, me vaatame väga täpselt äh, siis, äh, siis äh, seal parlamendis on väga paljud sinu partei esindajad, aga me peame arvestama kõikide demokraatlike poliitiliste jõudude esindajatega. suur tänu nüüd härra Krahv Lams- äh,, Lamstarv, suur tänu, härra president, härra komisjoni president, härra peaminister Ehm, meie fraktsiooni eh, arvamusel tõesti ehm, Ungari sai eh, finantskriisiga, Fukushimaga, Põhja-Aafrika riikide arengutega oma eesistumise ajal väga hästi hakkama ja siinkohal ma sooviksin tõesti tänada nii teie valitsust, härra Orban, kui ka teie Euroopa asjade ministrit eh, proua Geerit kui ka teie välisministrid, nad tegid kõik väga suurepärast tööd, samuti veel saavutati väga olulisi edusamme ka majanduspoliitikas, euro tugevdamiseks saavutati olulisi edusamme samuti, mis puudutab eh, ESM-i eh, lepingut, eh, ka siin saavutati olulisi edusamme. Euroopa esimese majanduspoolaasta sisseviimine oli samuti väga oluline saavutus. ja ka ähm, ähm, teie sammud võlakriisi piiramiseks oli äärmiselt oluline, samuti majandusjuhtimise pakett oli oluline ja aga meie fraktsioonina jääme arvamuse juurde et me vajame tugevdatud majandusjuhtimise paketti ja e, see, seetõttu jääb meie arvamus samaks ka mm, ümberpööratud e, kvalifitseeritud häälteenamuse osas. me vajame väga tugevat majandusjuhtimise paketti selleks, et tugevdada eurot ja seetõttu on oluline, et stabiilsuskasvupakt oleks tõesti tugev. ja sellest me ka lähtume järgnevas menetluses Äh, Horvaatiat juba mainiti, ähm, nende läbirääkimise, liitumisläbirääkimise lõpetamist. Äh, ja ma nägin siin äh, istumas ka kolleeg Schwabi ja tarbijaõiguste mm, direktiiviga on ka lõpuks lõpuni jõudud. samuti meie meelest on äärmiselt oluline ka ja VKE-de jaoks Euroopas on äärmiselt oluline äh, ka see, mida saavutati Euroopa patendi osas ja ka komisjoni president juba mainis seda. härra peaminister, kui me kohtusime Budapestis, siis me ütlesime teile, et me hindame teie eesistumist õiglaselt, aga me kindlasti ka vaatame seda, mis toimub teie riigis ja seda ka meie eh, liberaaldemokraatide fraktsiooni vaatevinklist ja meil on kahju, et teie eesistumist varjutas väga vastuoluline meediaseadus, meie oleksime soovinud teistsugust meediaseadust, me eh, tegime ka muudatusettepanekuid, kuid paraku neid eh, tegelikult seda meediaseaduse tuumikut ei puudutanud ja me samuti oleksime soovinud, et põhiseaduse reform oleks äh, toimunud nii, nagu komisjon äh, välja pakkus, nii et äh, me peame tõesti jääma demokraatlikes arengutes ärksaks, sellepärast et ükskõik, kas me räägime meediavabadusest või ähm, reisimisvabadusest, siis me peame siinkohal jääma kriitiliseks, me näeme kohe mõne tunni pärast, kuidas Taani piiril kehtestatakse uus, uuesti tollikontroll, nii et reisi liikumisvabadus, varjupaiga taotluse, taotlemise vabadus, Schengeni ruumi austamine, siinkohal me oleksime soovinud teie eesistumise ajal näha rohkem pühendumist, kuid sellegipoolest me leiame, et teie eesistumine oli edukas ja sellegipoolest meil oleks olnud rõõmsam meel, kui seda ei oleks varjutanud äh, sellised negatiivsed arengud. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Daniel Kompendit. härra president härra peaminister, ma tunnistan, et äh, ma ei saa alati asjadest väga hästi aru. Te ütlesite, et Euroopa on tugev, Euroopa suudab tegutseda, peab tegutsema, peab äh, tegutsema jõuna, mis äh, peab ennast kehtestama tänastes rasketes poliitilistes ja majanduslikes oludes ja kõik plaksutasid selle peale tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal ei võtnud me vastu Viinis diktaatoreid. me ei ole sallinud äh, Moskva diktaatoreid ja lisaks sellele me ei ole allunud äh, Brüsseli diktatuurile täna. kes seda ütles, kes seda ütles? Äh, Václav Klaus, ei, Viktor Orban selle aasta märtsikuus oma rahva ees ja pärast seda küsitakse siis, et miks võetakse riikides Euroopat halvasti vastu, seda sellepärast, et on olnud selliseid poliitikeid, kes Brüsselis räägivad ühte juttu või Strasbourgis räägivad ühte juttu, kodus hoopis teis jut-, teist juttu ja see halvab Euroopat, see halvustab Euroopat ja vaat teiesugused poliitikad, poliitikud, härra Orban, halvavad Euroopat, asjad on väga lihtsad Äh, teie ja teie ametnikud on ära teinud tegelikult hea töö ja see ongi selle asja juures kõige huvitavam. see on teatav skisofreenia, mis levib ja lisaks äh, sellele natsionalistlik küünilisus, mis on uskumatute mõõtmetega. Äh, Brüsselis ja Strasbourgis on Ungari väga õigesti käitunud. on mul õigus jah, väga kena. ma jätkan me ootame seda, et ükski meeleavaldus ei läheks Ungari huvide vastu, aga me oleme alati võtnud väga konkreetseid meetmeid, muidugi seadusandlikkuse piirus taoliste meeleavalduste vastu selleks, et kaitsta välismaalasi. kes seda ütles? Viktor Orban. kes ütles? me oleme ungarlased, meil on oma viis asju lahendada, me võime olla ka ebameeldivad, kui see peaks äh, vajalikuks osutuma ja kui see oleks õige lähenemine. Janus Kadar äh, äh, aastal üheksakümmend viis, see on teie probleem, härra Viktor Orban samas olite ju teie üks nendest, kes aastal kaheksakümmend üheksa võitles vabaduse eest ja järsku ja see ongi kõige kummalisem äh, ja märkimisväärsem, et te pöördusite iseenda vastu. Te olete ju Brüsseli diktatuuri vastu, samas olete Brüsseli diktatuuri president olnud ja seega ebausaldate ennast, aga peaksite seda natukene rohkem tegema, härra Viktor Orban. võib-olla saate aru selle pärast, miks eurooplased täna ja ma räägin, mis teie ajakirjanduses räägitakse, nimelt kaks äh, vasakliberaal äh, äh, ajalehte kaotasid oma peatoimetajad, eh, kui, kui nad pandi kokku. Eh, Euroopa Komisjon toetus selle, toetas seda liitumist, aga samas eh, ütles Rahvusvaheline Ajakirjanike Liit, et nemad on sellisele asjale vastu, tegemist on opositsioonilehtedega, mis lihtsalt äh, Äh, äh, ühendati. näiteks Club Radio raadiojaam, äh, temalt võeti sagedus ära, asemele tuli katoliku raadio. Te ütlete, et need on lihtsalt juhused ajaloos, aga miks need juhused alati ühte korvi langevad? ja te ütlesite täiesti õigesti, te võite siin raputada seda pead nii palju kui tahate, aga kõik, mis ma ütlen, on tõsi. Te olete pidanud väga suuri natsionalistlikke kõnesid Äh, ja ümbarlased küsivad teilt õigustatult, aga mis ta seal Brüsselis teeb? Te olete võidelnud vabaduse eest. aga ma ei ole veel teie käest kuulnud, äh, mida te ütlete Egiptuse ja teiste riikide eest, kes ka täna võitlevad oma vabaduse eest, siin te olete olnud väga vaiki me ei saa võidelda vabaduse vastu, aga samas te olete ikkagi jäänud vaiki, nii et äh, ajalugu ei korda ennast alati. see, mis toimub praegu Euroopas, meie piiridel ja see, mida teeb Taani, on äärmiselt oluline, et Euroopa eesistujariik, et komisjoni president ütlevad, et selline asi tuleb kohe lõpetada. Schengeni lepingud äh, on Euroopa õiguse osa ja üks riik, olgu see Ungari või Taani, neil ei ole õigust öö, äh, rikkuda Euroopa seadusandlust. härra Barroso kaasotsustusmenetlusega siin parlamendis tuleb muuta seda Euroopa seadust, kui seda muutma hakatakse ja selleks on vaja enamust siin kojas, härra Barroso, et Schengeni lepinguid muuta. Teie ametkonnad on teinud ära väga hea töö, aga teie olete diktaatorlik võitleja diktatuuri vastu, härra Orban. suur tänu, härra kaasesimees, ütleb härra president järgmisena saab sõna kolleeg Jan Zahradil konservatiivide ja reformistide nimel. pane predsedo komisjon, pane premiere, pane ministre. aitäh, härra president. peaministrid, komisjoni president. Ungari väärib tunnustust selle töö eest, mis ta teinud on oma eesistumise ajal ja võin öelda ka, et hästi teinud, eriti mis puudutab valitsuse esindajad, kes on siin tunde ja tunde veetnud. peale Tšehhi Vabariiki oli see teine uus liikmesmaa, kes eesistumist vedas, see pole kerge töö ja mis, ja eriti mis arvestades ka sisepoliitika, ta koges ennustamatuid šokke Eurotsoonis, Äh, sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi äh, Põhja-Aafrikas, mida pole nähtud aastakümneid, see oleks äh, värisema pannud ka kogenud tegijad. ja samal ajal suutis Ungari säilitada siis riikliku stabiilsuse vastandina minu riigile, kus opositsioon vastutustundetult äh, tõukas valitsuse võimult, seega kahjustades riigi mainet Euroopa Liidu silmes. ja seetõttu ähm, teema, mis küll ei puuduta küll Ungari eesistumisaega, kuid üleüldiselt uute liikmesmaade eesistumisaega. ma ei ole nõus äh, härra Orbaniga natuke minu arvates laienemine Kesk- ja Ida-Euroopasse annab Euroopale uue dünaamika, uued impulsid, uued kogemused, kuid seda pole toimunud, uued liikmesmaad minu arvates on väga ruttu muutunud vanadeks tegijateks kõige sellega, mis sellega kaasneb. Eurospiik, föderalistlik ideoloogia ja uus eesistujariik on suhteliselt administratiivne ettevõtmine, see ei ole poliitiline juhtimine, mina unistan päevast, kus peaminister tuleb eh, siia ja ütleb, meil on vaja uut Euroopa paradigmat, me ei saa jätkata sellise viiekümne aasta vanuse vananenud kontseptsiooniga, mis puudutab Euroopa kontseptsiooni, leidkem uus kontseptsioon. kui keegi selline inimene esile kukub, siis Vishebandit eh, eh, tuleb muidugi välja ja ütleb, et need on Euroopa vastased, aga ma usun, et hääletajad aplodeerivad sellisele inimesele, aitäh. järgmiseks kõnelejaks kolleeg Miloslav Lambsdorff Äh, vasakühendus. aitäh, härra president. tahan tunnistada, et mulle meeldib Ungari, mulle meeldib Ungari kultuur ja seetõttu oli mul huvitav jälgida, kuidas nad tulevad omadega toime äh,, täites oma programmi, mille eesmärgiks on tugev Euroopa. pean ütlema, et olen pettunud. osalesin mitmetes triloogides kolmepoolsetes läbirääkimistes Nõukogu Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ning avastasin täieliku ettevalmistamatuse ning puudus täielikult oma arvamus. ja jätkan sealt, mida ütles minu äh,, Zahradil, minu kolleeg, äh, stereotüübi jätkumine. kui me võtame kokku, millised on selle eesistumise tulemused, vastandina äh, nendele, kes teda tänavad, minu arvates oli see null eesistumine minu jaoks on see väga-väga kurb, sest oli eesistumine, kus oli probleeme nii sisevaldkonnas eh, kui välisasjades, seetõttu, kus siin see jõuline lähenemine siis nüüd eh, välja tuli, rang-, eh, karmi kätenäidete vaid Ungari meedia, Ungari intelligentsi ja Ungari rahva vastu. vaat seal me nägime tõeliselt jõudu, jõudu ja jõulist lähenemisest, jõulist lähenemist. minu arvates on see parlament väga enesekeskne, me peame üles ärkama, otsima teisi võimalusi, teisi äh, lahendeid, sest võimalused, mis on olnud äh, uutel liikmesmaadel, minu enda riigil sealhulgas, need on täiesti kaduma äh, läinud äh,. see äratus, ma kardan, saab olema selline, kus meil on isegi suuremad äh, probleemid ees kui täna. võib-olla võib-olla meenutame teiste tarkade sõnu, meil on tõesti seda praegu vaja aitäh, härra Orban, te olete ühe väheseid Euroopa liidreid, kes saavad aru ajaloost, usub rahvusriigist ja seisab demokraatia eest. ma ütleks, et Ungaril on vedanud, et te olemas olete ja te näitate, et te ei luba eh, ennast eh, suunata Euroopa Liidu eh, natsionalistidest. Te ütlesite, vanasti dikteeris Moskvas, nüüd Brüssel ja te ütlesite, et te kavatsete selle vastu seista, siis tuleb välja, et te seda ka mõtlete nii. minu meelest te olete euroskeptilise liikumise salarelv ja teie kuue kuu kuuline aeg eesistujana on olnud täiesti ajalooline saavutus, sest viimase kuue kuu jooksul Euroopa rahvad on lõpus, lõpuks üles ärganud sellele, kui täiesti ebademokraatlik ja, ja läbikukkunud projekt see on. ja, ja see on tõsine pluss teie e-, kuu, kuus, kuusele ähm, ajale on äh, Soome valimised, perussoomalaiste võit ja see kestis ja see tähendab, kus Soome hääletajad, Soome valijad ja teised ütlevad, me ei taha jätkata selle läbikukkunud projektiga, mille nimi on Euroopa ja kohe peale Soome tulemust oli kolmas katastroof. härra Barroso äh, armas äh, Portugal, mis tuli äh, välja õngitseda probleemidest, siis tuleb Kreeka, jälle tuleb vaja päästa, inimesed tulevad tänavale, aga võib-olla teie kõige sool- öö, olulisem saavutus oli see, kuidas taanlased tõmbasid ribadeks Schengeni lepingu, nii et kokkuvõttes oli täiesti märkimisväärne ülimuslik kuuekuune ametiaeg demokraatia ja rahvusriigi jaoks on toimunud enam kui kunagi varem ja on aru saadud nii siin kui mujal, et lõppude lõpuks on asjad muutunud, me oleme lõpu äh, algust näinud äh, Äh, sellise projekti puhul, mis on äärmiselt ohtlik, härra Orban, väga hea. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Šegedi, fraktsioonilise li-, kuulusõda. suur tänu. suur tänu, härra president, lugupeetud äh, kolleegid, lugupeetud äh, härra peaminister. lubage, et ma juhin teie tähelepanu kahele aspektile, mis minu jaoks on olulised ja mis olid olulised ka selle eesistumise jaoks. kõigepealt on täiesti selge, et Euroopa Liit seisab äh, siin meie tähelepanu keskmes, kuid teisalt me peame tähelepanu pöörama ka Ungarile. ja mõlemas osas äh, saab hinnangut avaldada. meil on äh, olnud ähm, erinevaid võimalusi edasi jõuda, meil on nüüd olemas ka Euroopa Majandusliit ja siinkohal on oluline Euroopa liikmesriikide suveräänsus ja solidaarsus. samuti teine aspekt, nimelt et kõike soovitakse ühtemoodi kohelda, kõiki riike soovitakse ühtemoodi kohelda. kuid sellega lisandub ka üks lisakeerukus, sellepärast et siis satub ohtu suveräänsus kahe tuhande neljandal aastal me liitusime Euroopa Liiduga ja tollal me ütlesime, et Ungari saab tõesti õitsele puhkeda Euroopa Liidu peres. meie soovime saada Euroopa Liidu liikmes ja ma arvan, et Ungari eesistumine oli sümboolseks eesistumiseks sisepoliitilises äh, valdkonnas on mänguruum suhteliselt väike, aga ma arvan, et Ungari eesistumine ähm, oli väga sümboolne. ja meil on veel teisigi probleeme, millest me võime rääkida, näiteks äh, näiteks äh, keeleseadus Rumeenias, aga ka romide kaasamise strateegia negatiivne on see, et tegelikult ei ole Ungari strateegiat selle kohta. suur tänu. ja nüüd äh, kolleeg Saier. suur tänu. mõni päev on möödunud Ungari eesistumise lõppemisest ja ma peaksin ütlema, et äh, ma olen positiivselt äh, häälestatud me oleme tõesti kinni pidanud oma lubadustest. seda me oleme teinud, me oleme klubi liikmed, me oleme oma ülesanded täitnud ja mis puudutab äh, meediaseadust ja mis puudutab põhiseadust, siis hästi ähm,, jah, me võime ka siinkohal öelda, et äh, siin on Euroopa mm, seadustest kinni peetud. härra Svoboda, ma arvan, et te peaksite võib-olla Ungari eesistumise sissejuhatust lugema ja seal räägitakse viiekümne kuuenda aasta revolutsioonist. Te peaksite selle sissejuhatuse väga tähelepanelikult läbi lugema, sellepärast et see ähm, aasta lähtepunktina on meie jaoks äärmiselt oluline ja härra Cohn-Benditi ähm, arvamus maailmast on ka suhteliselt kummaline, aga kahjuks ta ei ole enam siin ruumis ka mina on nii mõndagi selle kohta öelda ja kui ta ütleb, et ähm, mõningad rühmad on jäänud tähelepanuta hooletusse, siis see ei ole sugugi mitte õige, sellepärast et meil on siin ka Romist äh, parlamendiliige, nii et me ei tohi siin lasta endale etteheiteid teha. aga nagu ma juba ütlesin, ähm, härra Cohn-Bendit saab asjadest omal moel aru. meie, ungarlased, soovime tõesti saavutada seda, mida me oleme lubanud, me soovime äh, ka tagada julgeolekut ja turvalisust. ja siin Euroopa Parlamendis kutsutakse meid üles hääletama äh, resolutsiooni osas, mis puudutab äh, Ungari põhiseadust. ja siis siin räägiti ka äh, Äh, diktatuuridest Brüsseli ja teistest äh, diktatuuridest meie mingisugust äh, diktatuuri ei aktsepteeri ja kolleeg Shairit katkestatakse. ütlen lõpetuseks veel, et meie viime lõpuni kõik selle, mis me oleme lubanud. suur tänu ja nüüd järgmisena kolleeg Tabatšti. suur tänu. härra peaminister, härra Barroso endiselt kehtib see, mida ma ütlesin Ungari eesistumise alguses, nimelt, et eesistumise edu on tegelikult kõikide meie huvides, ka sotsialistide partei huvides. see ei ole meie riigi süü, et viimase kuue kuu tulemus oli eh, erinev, sisuliselt asjalikult oli tegu äh, väga hea eesistumisega, aga poliitilisest vaatevinklist äh, oli olukord keeruline. jah, Horvaatia on järgmiseks ähm, liikmesriigiks, sinna tehti väga head tööd, meil on nüüd Donau strateegia, romide kaasamise strateegia, siin on saavutatud häid edusamme, need on head tulemused, aga mis puudutab äh, majandusvaldkonnas saavutatud, siis siin on tegu vaid nii-öelda pooltulemustega ja kahju on, et Ungari eesistumise ajal ei äh, toimunud äh, idapartnerluse äh, kohtumine, millest, mida lubati korraldada ja samuti Ungari eesistumist varjutasid väga paljud sisepoliitilised ähm, arengud. meediaseaduse vastuvõtmine, õigusriigi nõrgestamine ja põhiseaduse reform, millega tegeles tegelikult ainult üks ähm, partei, samuti euroskeptilised äh, noodid, need äh, tekitasid väga palju kriitilisi äh, noote Ungarist väljaspoolgi ja ma arvan, et see kriitika oli õigis, õigustatud. ja nüüd on Ungari sattunud justkui nurka ja on kapseldunud. ja mina kinnitan, et äh, kriitika oli õigustatud ning meediaseaduse osas tuli kriitikat äh, Saksamaa, Prantsusmaa ja Luksemburgi poolt, nende valitsuste poolt ning sama kehtib ka põhiseaduse kohta, siinkohalgi Saksamaa valitsus avaldas äh, kriitikat. ning on täiesti vale, kui kinnitatakse, et just vasakpoolseid parteid siin ründaksid eesistujad see ei ole euroopalik stiil. sellisel viisil tööd teha ei saa. igalühel on õigus siin väljendada oma arvamust. ja igalühel on õigus avaldada arvamust ka nende väärtuste osas, millel rajaneb Euroopa Liit. Te saite väga palju kriitikat ja sõnumeid aga te lükkasite kõik need tagasi, kõnelejad katkestatakse, suur tänu ja nüüd proua Leena Ekk. E suur tänu eesistumiseks olemine ei puuduta ainult otsuste langetamist, vaid on ka sümboolse tähtsusega. on väga oluline edendada ja toetada Euroopa väärtusi, inimõigusi ja sõnavabadust ja seega, peaminister Orban, ma tervitan seda, et te olete mustlas küsimuse tõstetanud prioriteediks, kuid mul on väga kahju, et Ungari eesistujariigina ei suutnud näidata ise öö, nende väärtuste austamist. on mõneti irooniline, et Ungari eesistujana on teine teinud äh, ära nii suure töö meie väärtuste laiendamisel Horvaatiasse. mina olen Euroopa Parlamendi Horvaatia delegatsiooni aseesinaine ja mul on väga hea meel, et liitumisläbirääkimised selle eesistumise aja jooksul päädisid. tänu Ungarile on laienemisprotsess elus ja, ja liigub edasi, see on suur ajalooline saavutus. ma olen tänulik Ungarile ka selle eest, et vaatamata väga rasketele oludele on suudetud oskuslikult lahendada energiapakett, Fukushima järgsed taluvustestid, energiaühisturu ülesehitamine, energia teeka-, teekaart, ja nii edasi ja viimane märkus Poola eesistujana. Eh, nende käitumine viimasel keskkonnanõukogul on väga murettekitav, nad ei võta energia ja kliimaküsimusi ilmselgelt nii tõsiselt, kui nad peaksid ja mitte nii tõsiselt, kui Ungari seda tegi. härra president, kallid kolleegid, palun rääkige natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlkidel on väga raske teie ette loetud tekste nii kiiresti tõlkida järgmisena kolleeg Epik. suur tänu härra president, mil iganes Euroopa satub probleemidesse, hakatakse süüdistama niinimetatud populiste. Äh, president Barroso teeb seda kogu aeg ja loodetavasti ta mind praegu ka kuulab. see näitab seda, et nad on täiesti võõrandunud reaalsusest, tavalised inimesed on mures. Neile räägiti, et euro toob kaasa lähenemise majandusküsimuses, toimub tegelikult vastupidimine, nad küsivad, mis saab minu säästudest, mis saab minu pensionist, millise, millisena, milliseks kujuneb äh, minu laste tulevik Euroopas, kas need inimesed on siis populistid kas need, kes populiste süüdist-, teisi süüdistavad populistideks, peaksid võib-olla peeglisse vaatama, härra Barroso, kas nemad mitte ei saa saavutada tulemusi, härra Barroso? nii nagu teie, härra Barroso, tegite, te ei suuda ise midagi ära saavutada ja süüdistate te selles teisi on tagumine aeg konsolideerida Euroopa integreerimise tulemused, mitte ehitada üles härra Barroso Paabeli torni, selles ei ole ju ometigi mitte midagi populistlikult, on ju, härra Barroso? vastupidi, populistlik on öelda, et eurovõlakirjad on mingisugune imelahendus meie võlaprobleemidele, kuidas me võlga, võlga juurde võttes saame vähendada, härra Barroso. enamus Euroopast on kriitiline Euroopa suhtes, enamus siit kojast väljaspool esitavad põhimõttelisi küsimusi, millega, millele ei suuda Euroopa eliit täna vastata, härra Barroso, ja see muidugi on meile härmi tekitav, ma saan aru. suur tänu, järgmisena härra Paška, kui härra Paškat ei ole kojas ja seega annaksin järgmisena sõna järgmisele kõnelejale, kes on härra Langen. suur tänu härrad presidendid, ma usun, et äh, Ungari eesistumine oli vägagi edukas, äh, sellepärast et kui me mõtleme nendele väljakutsetele, mis nende ees seisid, siis need olid tõesti äh, edukas, sellepärast et kui me ka arvestame sellega, et mõningad Euroopa Liidu liikmesriigid ei soovinud sugugi ühist euroopalikku lahendust leida ja siinkohal ma sooviksin teha tõesti komplimendi äh, Ehm, Ungari eesistumisele ja siinkohal ma sooviksin ka õnnitleda proua Kjörit, eh, kes tõesti oli siin kogu aeg kohal ja tegi väga palju tööd ja siinkohal ma sooviksin vastu rääkida kolleeg Randstorfile, sellepärast et kuidas saab teha ähm, asjalikke ettepanekuid, kui suured liikmesriigid kogu aeg neid eh, blokeerivad ja siinkohal on väga palju et, ähm, näiteid selle kohta, nii et ma usun, et väga palju edusamme saavutati ja kui me kuulame härra äh, Farage'i osutatud aplausi või konvenditi Svoboda ähm, äh, sõnavõtte ja nüüd nad on juba siit ära kadunud, et nad tegid oma sõnavõtu ja läksid minema, et nad ei soovi isegi ära oodata äh, vastust oma kõnedele, nii et niimoodi tegelikult see ei tohiks käituda eelmise eesistujaga. jah, loomulikult sisepoliitikas oli ähm, arutelusid ja äh, ja probleeme, aga kui ma kuulasin härra Svoboda mm, sõnavõttu ja seda, kuida-, et ta tegelikult ei rääkinud sugugi eesistuja mm, äh, saavutatud ülesannetest ja äh, härra Cohn-Bendit, äh, härra Orban ei saa lahendada kõiki maailma probleeme Hiinast kuni Aafrikani, et mina leian, et Ungari sai oma eesistumise perioodiga hästi hakkama. Nad tegid head tööd ja kui me äh, ka näeme, kuidas äh, Brüsseli poolt äh, sooviti kõiki reguleerida, siis keeruline on sellele vastu rääkida, sellepärast et Brüsselis on komisjon üritamas pidevalt ajada ainult oma suunda ja kui siin õnnestub mõningate liikmesriikide natsionalismi piirata, siis äh, Unga-, ma leian, et Ungari eesistumine saavutas äh, äh, õigeid asju. härra Langen, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? härra Postinaru. suur tänu, härra president. härra Langen, mul on väga hea meel teile siin praegu vastuküsimuse esitada. ma tahaksin teilt küsida, kas te olete lugenud Veneetsia komisjoni arvamust uue Ungari põhiseaduse kohta ja kui te seda olete lugenud, siis äh, mis te sellest arvamusest äh, omakorda arvate, see on ilmselt üks kõige kriitilisemaid dokumente, mis on viimasel kahel aastakümnel Euroopas esitatud. suur tänu. mina ei ole Veneetsia komisjoni arvamust lugenud. ma ei ole ka ma ei oska ka ungari keelt, aga ma olen lugenud see-eest teisi hinnanguid, mille alusel Ungari põhiseadus on üks kaasaegsemaid. ja mina leian, et mõningad parlamendiliikmete ennastäis käitumine on tõesti kohutav. Tanja Fajon, next speaker. Hvala lepa. Madžarska je suur tänu, härra president, Ungari eesistumise aeg on nüüd läbi, kuid see päädis ühe suure edusammuga, nimelt Horvaatia liitumisläbirääkimiste lõppemisega ja see näitab seda, et laienemisprotsess on hinges. Sloveenia on teile väga tänulik ja tervitame teid, nii nagu ka Horvaatiat, selle sammu astumise eest. Te olete väga hea aluse pannud ka Euroopa mustlaskogukondade tulevikule Äh, kuid liiga palju on läinud aega selle eesistumise ajal teie sisepoliitiliste kähmluste peale. Äh, alustagem kas või sellest uuest meediaseadusest, mis on äh, küsimärgi alla seadnud meediavabaduse Ungaris lisaks sellele olete te seaduseid väänanud oma maitse järgi. me kõik tahame, et Euroopa oleks tugevam, kuid äh, eurooplane näeb meid järjest nõrgemana. Teie olete täna olnud Euroopa sümbol, me ei taha näha, et Euroopa annaks vähikäigu demokraatlikus arengus, vaatamata sellele, et äh, Ungari eesistumine on läbi, vaatame kindlasti pingsalt tulevikuski seda, mida te teete ja loodetavasti Poola seab tüüri õigesse suunda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Charles Görens. suur tänu, härra president, president Orban ütleb, et Euroopa on täna tugevam kui kuus kuud tagasi ja ma ei tahaks küll teie ametkondade äh, tugevust küsimärgi alla seada, kuid siiski selle äh, väite sean küll. Äh, see kakofoonia, mille on endaga kaasa tulnud kriis, ei ole kindlasti tugevdanud Euroopat. spekulatsioon on täna tugevam kui miski muu ja tugevam kui kuus kuud tagasi. põlissoomlased on ka täna tugevamad kui kuus kuud tagasi. laienemine ja ma siin kaalun oma sõnu väga ettevaatlikult, kas Euroopa täna on valmis äh, garanteerima äh, Kopenhaageni kriteeriumite täitmise kõikide poolt, kõikide liikmesriikide poolt, kui nad on juba liikmesriigiks saanud. mitte ainult enne, vaid ka pärast Euroopa Liiduga liitumist tuleb Kopenhaageni kriteeriumitest kinni pidada ja mis puudutab Schengeni lepingut, siis ka selles osas ma arvan ma, et need, kes on skeptilised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 Äh, Ungari valitsus ähm, tegi kõik selleks, et hakkama saada nende ülesannetega, mis teie ees äh, seisid ähm, eesistumise ajal. Teie ähm, administratsiooni äh, tegevust aga häirisid Ungari sisepoliitilised arengud ja seetõttu äh, Brüsselis mõisteti erinevaid olulisi sümboleid väga äh, valesti. seejärel tuli veel põhiseaduse äh, reform, mille osas ÜRO peasekretär Ban Ki-moon samuti kriitikat avaldas. kindlasti pole lihtne vastata kõikide soovidele võib-olla põhiseaduse osas oli teil veel õigus, kuid see põhiseadus ei ole täiuslik. ma sooviksin äh, äh, toetada kõiki eelkõnelejaid, tõesti tegu oli eduka eesistumisega kuid äh, ja me nägime ka, et te eesistumise ajal tõesti üritasite äh, viia edasi Euroopat. välisasjade komisjon tänab ähm, eelkõige äh, ka nende kodanikealgatuste ähm, eest, mida, millega eesistumise ajal tegeldi samuti oluline oli eh, läbipaistvusregistri osas saavutatu. tugevam Euroopa on oluline meie jaoks ja ma usun, et see slogan, mille te valisite oma eesistumise ajaks, oli tõesti väga õnnestunud. Teil oli tegu ka väga keeruliste aegadega ja mis puudutab äh, põhiseadust, siis on äh, täiesti ennekuulmatu, et äh, hakatakse kritiseerima teise riigi põhiseadust. sellepärast, et siin ainult rõhutatakse perekondlikke väärtusi ja see on see, millele Euroopa on ju üles ehitatud, nii et ma sooviksin tänada teid teie julguse eest, teie julge töö eest eesistumisel ja me täname teid ka ees, selle põhiseaduse eest, mille te olete andnud Ungarile. suur tänu ja äh, kolleeg Herzog. lugupeetud kolleegid, eh, presidendid, ma ei tea, mis äh, mis mütsi Ungari ähm, esindaja kannab, kas ta räägib siin selles rollis, et ta on euro, Euroopa esindaja, Ungari esindaja, me saame aru saama sellest, et, et väga palju tööd on Brüsselis tehtud, kuid Brüssel pole Moskva ja tegelikult me peame jätkuvalt näitama lugupidamist riigiteenistujate suhtes üles ja me ei saa uut uut, äh, uut skandaali üles tõsta. siin ei ole midagi sellist, mis takistaks meist, sest ülehomsest alates on kõik see, mille meie ära otsustame, tavaline käitumisstandard. me peame siin jääma mõõdukaks mõõdukaks jäämine, mõõdukuse ülesnäitamine on asi, mis ei ole erilist äh, äh kajastust näinud Äh, kajastust leidnud Euroopa poliitikas, eriti kui me vaatame riigiteenistujate tegemist, kui me vaatame seda, et Ungari on sõjas, kui ma seda väljendit kasutada võin, see pöörab tähelepanu äh, sellelt ja kõneleja katkestatakse proua Kulave, äh, härra president, äh, tere tulemast, härra peaminister, ma tahaksin kõigepealt tänada Ungari ametkondi, kellega me tegime majanduse koostööpaketi osas väga tihedalt koostööd, aga härra president ja härra peaminister, äh, ma ei tahaks sellest rääkida tegelikult Äh, Otto von Habsburg äh, suri eile äh, Ungari eesistumise aja lõpuks ja ausalt öeldes, kui me mõtleme Austria impeeriumile, siis see peaks olema signaal, mis meid hoiatab, meie riigid, meie konstruktsioonid on haprad. Need, kes toetavad natsionalismi, pidades seda tuleviku lahenduseks, vaadake, mis on saanud impeeriumitest isegi äh, Rooma impeerium sattus raskustesse, kas me saame äh, me ei saa ju ehitada üles Euroopat teineteiselt, on väga oluline, äh, et, et me sellele mõtleksime ja veel üks asi, härra Broodi ütles alati, et need, kes võrdlevad Brüsseli diktatuuri Moskva diktatuuriga, mõelge, millal ja kuidas te liitusite Nõukogude mõjusfääriga suur tänu, järgmisena proua Wortmann Kool. Eh, suur aitäh, president. tahaksin tänada Ungarit eh, nende pühendunud töö eest, nad on teinud, tegutsenud väga ilusti selleks, et realiseerida majandusjuhtimise paketti, mis on juba üheksakümne kaheksa protsendiliselt eh, paigas president Orban ütles, et te tugevdasite Euroopat, tugevamat Euroopat, aga me saame seda teha vaid siis, kui meie meeskond on tugev ja seetõttu tahaksin tänada äh, äh, teie välisministrit, äh, finantsministrit, teie saadikuid ja peaministrit. Teie eesistumise ajal ütlesite, et te kavatsete seda parlamenti võtta tõsiselt ja te olete näidanud et need pole tühjad sõnad, sest teie soovid ja meie soovid on suuresti, äh, suuresti saavutatud, seda ei ole vaja korratagi. mida see parlament tahab, on garantii, et nõukogu teeb otsuseid siis, kui neid vaja on ja seetõttu viimane kaks protsenti eh, sellest takistusest tuleb üle saada ja see kaks protsenti on väga-väga oluline. on hädavajalik, et meil on tõhus otsuse tegemise protsess, et saavutada eesmärke. meie ühised jõupingutused, meie ühised äh, lubadused peavad olema suunatud sellele, et üles ehitada see üheksakümmend kaheksa protsenti, mis meil olemas on, tuleb üle saada sellest kahest viimasest takistusest selles pikas jooksus. ma tean, et tulemused on väga-väga olulised ja ma tean, et me peame need viimased sammud astuma, kui tahan teid juba praegu tänada selle eest, mis te olete teinud, te olete väga häid samme astunud, olete väga head ettevalmistustööd ära teinud ja seetõttu loodan, et me suudame sellega septembriks ühele poole saada, aitäh. kolleeg Frederik Tären. suur tänu, härra president, härra peaminister, ma pöördun teie poole sotsiaalasjade komisjoni liikmena Eh, on astutud suuri samme esiastumisperioodi ajal, eriti mustlaskogukondade aitamiseks, kuid sotsiaalsed elemendid, eh, näiteks miinimumsissetulek, laste eh, vaesuse mm, väljajuurimine, nendes küsimustes ei ole palju saavutatud, palju on räägitud töökohtadest, Euroopa sotsiaalmudeli kaitsest, kuid kahjuks me ei saa rääkida sellest eesistumisperioodist kui edukast perioodiks, äh, äh, rääkides eelarve aruteludest äh, või sotsiaalsest raamitikust. Teie meelest on ainus võimalus majandus käivitada, majanduskasvu taaskäivitada, on teha kärpeid, eriti just nimelt sotsiaalküsimustes, kuid tuleks siiski mõelda sellele, kuidas välja juurida vaesus, eriti just nimelt sotsiaalplaanis on mõned teie küsimused läinud vastu teie poolt seatud eesmärkidele. suur tänu, järgmisena Panieta Žanaku. suur tänu, härra president Ungari eesistujana äh, väärib kiidetud, kiitust, sest kõige olulisemad on saavutused, mitte see, äh, need sündmused, mis toimusid. täiesti teistsugune rõhk on antud finantseerimisküsimustele ja me peame pingutama me peame olema makromajanduslikult äh, mõtlevad, meil peavad olema makromajanduslikud eesmärgid. see, mis tehti roomide suhtes, mis puudutab turvalisust, see puudutab Schengenit, need olid täiesti õiged otsused selleks, et edaspidigi me suudaksime edukad olla, peame rõhutama seda sotsiaalset aspekti, et me saavutaksime Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. Kreeka parlamendi liikmena tahan tänada eesistujamaad Ungarit nende pingutuste eest, mida ta tegi, nii et meie riigi majanduslikku olukorda on võimalik aidata Äh, toetada ja ma tahan rõhutada siin see, et olulised ei ole need erimeelsused, mis on, sest see on normaalne osa demokraatiast Kreekas. kreeklastena me tunnistame seda, et ilma saadud abita oleksid meie probleemid palju-palju suuremad ning me tunnistame seda, et meil on võlg, me peame selle nimel koos pingutama äh, nii eesistuja kui komisjoniga kõige olulisem on aga see, et me peame hindama seda, kuidas Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke eh, võiks eh, nüüd aga edaspidi saavutada, sest Lissaboni kaudu me seda ju ei saavuta ja tahan tänada ees rääkida. aitäh, edasi Roberta Angelilli asepresident. aitäh, lugupeetud peaminister Ungari uuest konstitutsioonist äh, on palju räägitud, kuid tahaksin isiklikult aga esitada omapoolsed tänud selle suhtes, kuidas konstitutsioonis viidatakse uute põlvkondade tulevikule. on oluline äh, arvestada laste ja noorte tulevikuga, see seondus sellega, et Äh, Ungari oma eesistumisaja üheks prioriteediks tõstis direktiivi, kus just nimelt võideldakse laste ja noorte äh, seksuaalse kuritarvitamise vastu. olen ise koostanud selleteemalise raporti, hääletus toimub järgmisel nädalal ja sellest saaks äh, oluline tõhus seadusandlik akt. sanktsioonid muutuvad rangemaks ning ohvrid saaksid parema kaitse see puudutab ka seksturismi ning on võimalik jälgida, kuidas me saame tegeleda ka nii online kui offline äh, ruum- äh,, küsimusega. on oluline või äh, on oluline, et tegelikult on võimalik äh, reguleerida ka seda, kuidas kasutatakse materjali äh, online keskkonnas. lisaks sellele tahan tõdeda, et kuna te pöörasite olulist, olulist tähelepanu ja valmidust oma eesistumise ajal tegeleda nende küsimustega ja tänu just nimelt sellele oleme me nii kaugele jõudnud. suur aitäh, Indigo äh, Kopetš. suur aitäh, kui me mõtleme alguse peale tagasi ja minu kaasparlamendi liikmete tegevust, see on, see on väga-väga oluline, me räägime äh, miinus sajast meetrist äh, sprindis ja see on oluline puue, oluline puudus, ma ei tea, kas te usut-, uskusite, et me võtame oma eesmärke tõsiselt, et me tõesti tahtsime seda saavutada, meil oli väga palju takistusi, millest üle saada ning tegelikult oli ajagraafik väga, väga, graafik väga tihe, meil õnnestus edasi liikuda ja isegi kui finiš juba paistis, Äh, olime endiselt tempokad. me äh, saavutasime institutsioonilise äh, ülesehituse muutuse, me nägime, et kaasotsustusprotseduur realiseeris sellisel moel, et eesistujamaa suutis miniparlamendis edukas olla viimase päevani ja ma nägin, et käib, me nägime, et käivitati Euroopa semester, me nägime, et majandusjuhtimise kuus pakk realiseeriti ka ma arvan, et kui me räägime edukast majanduslikust ja poliitilisest koostööst, siis lõime uue liidu nende riikide vahel, kes on toonaukallastel. ja päris õigusega võib öelda, et Ungari töötas eesistujana väga kõvasti selleks, et seda edu saavutada. mul on väga hea meel kuulda, et teised on rahul selle tööga, mis me oleme teinud, aga ma arvan, et oleme teeninud mitte ainult Euroopat, vaid ka Ungarit ja tema rahvast, aitäh! nüüd äh, tuleb siis vaba mikrofoni protseduur, kuid kõigepealt tahaksin rõhutada veel kord, et koostöö oli väga hea nii välisministri Jaanus Maltoni kui ka proua minister Eviko Kööriga. nii et taaskord suur tänu teile äh, teie pühendumise eest. nüüd siis vaba mikrofoni protseduur ja esimene kõneleja Andrzej Kšep üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president. ma tahaksin e, tänada täiest südamest Ungarit e, eesistumisperioodi eest ja härra peaministrit esi-, isiklikult tänada, meie peame seda heaks eesistumise ajaks see eesistumine toimus tõsiste kriiside ajal, eurokriis, poliitiline kriis Põhja-Aafrikas, Aafrika kevade raames, aga ka äh, tuumakriis Jaapanis. eesistuja on äh, väga edukalt juurutanud Euroopa poolaasta mõte ning äh, väga hästi on läinud ka ohutusstandardite juurutamisega tuumajaamades edu on teid saatnud ka väga-väga keerulistes küsimustes, äh, kriisiolukorra stabiliseerimine, see on oluline ometigi ju kõikidele Euroopa Liidu riikidele. ma ei saa olla nõus ei härra Cohn-Benditi ega ka härra Farage'iga, kes ütlesid, et äh, teie eesistumine tõi Euroopasse uut uue kriisi, see ei ole nii, ma tahaksin tänada teid teie äh, pädevuse eest, äh, proua Njedjelova. suur tänu. härra Orbani kõne alguses ütles ta, et ta hindab väga koostööd äh, meie fraktsioonidega ja siis ta parandas ennast ja ütles, et et ta tänab ainult rahvaparteid, aga minu meelest on Euroopa Parlamendis mitu fraktsiooni. ja ma arvan, et äh, kõik, äh, kõikide fraktsioonide esindajad rääkisid siin äh, põhiseaduse reformist ja Veneetsia komisjoni hinnangust ja kui te sellega ei arvesta, siis siin on tegu tõelise ignorantsiga teie poolt. natsionalism ja avaldus, et Euroopa Liit ei ole nii oluline, siis see ei anna ka väga head eeskuju. meil on vaja Euroopa Liitu edasi parandada ja arendada. mida te olete selles osas eda-, ette võtnud, minu meelest mitte midagi. järgmisena saab sõna härra Petrovski. mikrofon härra Petrovskile, palun mikrofon. suur tänu, härra president. Ungari eesistumisperiood leidis aset suuri väljakutseid pakkuval ajal, eh, kriisid nii Euroopas kui ka mujal. kuid Ungari ütles, et eh, te saavutasite kõik oma eesmärgid ja tõesti, võrreldes teiste eesistumistega on Ungaril läinud väga hästi. lõpule on viidud liitumisläbirääkimised Horvaatiaga ning majandusjuhtimise osas on saavutatud kokkulepe. eesistujal on õnnestunud tähelepanu koondada Euroopas ka Donau piirkonnale ning äh, on alustatud äh, tööd romide strateegia osas väga oluline on aga pöörata tähelepanu Ungari valitsuse strateegiatele Ungari on näidanud seda, kuidas elukvaliteeti Euroopa vahenditega suurendada ning volinik Redingu avaldus, et kampaania, mille eesmärgiks on ju sündimata laste kaitsmine äh, Ungaris oleks äh, seadusandluse vastane, ei ole õige, härra Obermeier järgmisena. härra president. Ungari eesistumine algas sisepoliitiliste arengutega, mis tekitas põhjuseta sellist ärritust ja sellepärast tegu oli meil reaktorite katastroofiga, rändega seoses äh, äh, Araabia kevadega ja finantskriisiga, nii et need oleksid pidanud saama äh, suuremat tähelepanu. samuti Donau strateegia on oluline, Horvaatiaga liitumisläbirääkimiste lõpetamine, Islandiga äh, liitumisläbirääkimised, need on olulised. siinkohal äh, ma sooviksin äh, öelda, et keskkonnamõjude osas oleks pidanud rohkem edusamme saavutama nii et tegu oli korraliku tööga ja ma sooviksin oma Ungari naabreid tänada. suur tänu ja Klansbergis. suur tänu, härra president, härra peaminister, peaminister Orban, lubage teid äh, õnnitleda Rahvapartei Sloveenia delegatsiooni nimel. ma tahaksin äh, teile tänu avaldada suurepärase koostöövalmiduse ülesnäitamise eest ja saite hästi hakkama Teie töö oli raske, sellepärast et võtsite eesistumispendli äh, üle väga raskel ajal, lisaks sellele Fukushima kriis ning poliitiline hiigellaine vasakpoolsetelt, mis teid alati ähvardas Euroopa Parlamendis. Nemad muudkui politiseerisid kõike, mida te tegite ning äh, segasid sisepoliitilised küsimused ära Euroopa asjadega. vaatamata sellele aga õnnestus teil saavutada väga häid tulemusi. astuksin vastu nendele, kes ütlevad, et te ei ole tõeline eurooplane. Euroopa poolaasta sissetoomine on üks kõige Euroopa-meelsemaid samme pärast aluslepingute sõlmimist Euroopas. järgmisena ja viimasena saab äh, sõna proua Monika Flašikova-Benova. suur tänu, härra president mina sooviksin tervitada Ungari delegatsiooni, keda juhib äh, peaminister. eesistujal oli väga ambitsioonikas äh, programm ja selle eest me peame äh, ka Ungarit eesistumise eest tänama. ma leian, et täiskogu ei tohiks kasutada selleks, et ainult kriitikat avaldada Mm, härra Orban, teie puhul tekkis pretsedent, mida me varem ei olnud kogenud. Te olite eesistujariigi peaminister ning kasutasite oma ametikohta väga tihti ära. aga igal juhul teid tuleb tänada, kuigi algus ei olnud väga õnnestunud ja sellega on lõppenud vaba mikrofoni voor. ma pean vabandama nende sõnasoovijate ees, kes on küll nimekirjas, kuid paraku meil ei ole enam aega ja seetõttu vaba mikrofoni voor on lõppenud ja nüüd saab sõna härra volinik Šefčovitš. ja tema vastab ähm, komisjoni nimel, palun. suur tänu, härra president, härra peaminister austatud parlamendiliikmed, tänane arutelu on näidanud seda, kui oluline on Euroopa lõimumisprotsess täna ja kui olulist rolli mängivad roteeruvad eesistumised. Ungari eesistumise aja moto oli tugev Euroopa ja tugevat Euroopat on meil tõesti ka vaja minu meelest äh, väga paljud need äh, sammudest, millest on juba räägitud, tugevdavad meid, vaatame majandusjuhtimise paketti, Euroopa poolaasta sissetoomine, finantsteenuste alane järelevalve, tarbijate parem kaitsmine, Romide ja Taanu, Donau strateegia, aga ka läbirääkimiste lõpuleviimine Horvaatiaga on ainult mõned nendest väga edukatest sammudest. meid ei peaks need saavutused äh, muidugi juhtima kõrvale nendest saadi-, saadikutest, kes ütlesid ähm, midagi äh, Ungari põhiseaduse ja komisjoni seisukohtade osas selles küsimuses, see on väga tõsine küsimus, väärib see väga kaalukaid analüüse enne lõppjärelduste tegemist. kõigepealt tuleb öelda, et uus põhiseadus äh, Äh, jõustub esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist, kuid see eeldab rakendavate meetmete vastuvõtmist. praegune hinnang on, et Euroopa, et Ungari põhiseadus ei tekita probleeme Euroopa ühenduse seadustikuga kuid äh, lõpphinnangu saame anda siis, kui rakendavad meetmed ja ka kohtulahendeid on ja kohtutöö on paigas. komisjon ähm, järgib Veneetsia komisjoni tööd, kes kahekümnendal juunil oma avalduse tegi selles küsimuses pärast seda, kui Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee seda neilt palus ja meie hindame praegu seda avaldust. Euroopa Komisjon on võtnud väga tõsiselt oma tööd Euroopa Ühenduse õigustiku valvekoerana, me kavatseme jääda valvsaks Ungari ja ka kõikide teiste liikmesriikide suhtes ja ei põrku tagasi oma öö, ähm, pädevuste kasutamise eest kuid äh, räägigem nüüd sellest, mis äh, muutis selle eesistumise nii pöördeliseks. kõigepealt äh, see, et on astutud väga konkreetsed sammud majandusjuhtimise osas ja Euroopa ühtse majanduspoliitika väljaarendamisel läbi Euroopa poolaasta sissetoomise. nagu väga paljud kolleegid juba ütlesid, et tänane kriis tegi meile selgeks, kui omavahel seotud meie majandused on ja kuidas meie tulevikud on teine, teisega seotud ja Euroopa ei ole mit-, Euroopa on ühtne majandusruum, mitte kakskümmend seitse erinevat majandusruumi ja me teame seda, millised mõjud tekivad siis, kui üks riik ei suuda häid tulemusi saavutada ja sellepärast ongi välja kujundatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, millest on saanud meie esimese Euroopa poolaasta sissetoomise alus. ma tahaksin tänada Ungarit selle eest, et see kujunes nii edukaks, see protsess, et need konkreetsed riikidele suunatud soovitused kujunesid nii hästi vastuvõetuks, Äh, need võttis vastu ka nõukogu ja nii on loodud kõige paremad võimalikud alused selleks, et me saaksime üle minna euroopalikule äh, eelarveprotsessile. me teame, et reformid, reformid kujunevad oluliseks ainult siis, kui liikmesriigid tunne, äh, kujunevad edukaks ainult siis, kui liikmesriigid tunnevad omanditunnet ja rakendavad seda. lubage mulle aga paar kommentaari majandusjuhtimise paketi osas, nii nõukogu kui ka parlament minu meelest tegid suuri edusamme. me oleme väga lähedal aastal selle väga olulise juhtimispaketi osas kokkuleppe saavutamisele ning loomulikult oleks see väga hinnatud ja soovitud, kui me selle viimase künnise ka ületaksime ja jõuaksime eh, nii kiiresti kui võimalik eh, lõppkokkuleppele, kuid loomulikult eh, kõige suurema tänu on siin ära teeninud Ungari eesistujana, kes väga suuri jõupingutusi tegi ähm, läbirääkimistel, et äh, ja tänu neile me oleme jõudnudki nii lähedale kokkuleppele. Ungari eestluse jaoks oli äh, algusest peale üheks eesmärgiks äh, Horvaatiaga liitumisläbirääkimise lõpetamine ning see on olnud tõesti teie jaoks üks väga suur edu, see on oluline signaal mitte ainult Horvaatiale, vaid ka ülejäänud Lääne-Balkanile, nad näevad, et nende tulevik on Euroopas ja meil õnnestus neile kinnitada, et laienemine on usaldusväärne protsess, usaldusväärne mõlemalt poolt, nii ettevalmistavalt poolelt, aga ka Euroopa Liidu poolelt, kes on taas kinnitanud öö, oma öö, pühendumust Lääne-Balkani rahvad kaasata. Ungari eesistujana oli väga oluline ka uue naabruspoliitika väljakujundamisel. me toetame sügavat õiget äh, demokraatiat ja me toetame igasuguseid äh, positiivseid arenguid, äh, ükskõik kus see oleks maailmas. ja lõpetuseks kaks väga olulist strateegiat, kõigepealt Donau strateegia, kus minu meelest ilmselt saab korduma eri, esimese makromajandusliku äh, Äh, piirkonna edu, nimelt siis Läänemere piirkond ja Läänemere strateegia. tänu komisjonis lasuvale ekspert-, teadmistele õnnestub meil kindlasti see Donau piirkond avada uutele võimalustele, majanduslikus mõttes avada see uuele jõukusele ja veel äh, see suurepärane töö, mis on ära tehtud äh, romide strateegia osas, leidis siin täna palju kajastamist, tegemist on Euroopa strateegiaga, see näitab seda, et tuleb tegutseda Euroopa tasandil, see on küsimus, millele peavad tähelepanu pöörama kõik institutsioonid, kõik liikmesriigid ja seega äh, see väga oluline lüli, mis on äh, loodud äh, Euroopa poliitikate ja konkreetsete liikmesriikide tegevuskavade vahel, on oluline ja toob kindlasti kaasa romi vähemuse olukorra paranemisele. härra president, lubage tänada ka neid osapooli, kellega ma iga päev pidin tööd tegema peaminister, välisminister Martoni, Euroopa asjandamisminister Jüri, kes kõige rohkem vist Ungari meeskonnast olid parlamendis, nad on ära teinud suurepärase töö ja suur tänu. suur tänu, härra Šefčovitš, sellega ongi aeg viimase kõneleja käes selles päevakorrapunktis, peaminister Viktor Orban saab järgmisena sõna Äh, Ungari peaministrina ja nõukogu nimel. härra Orban. austatud härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt ma kordaksin veel kord, et äh, Ungari eesistuja tänab kogu Euroopa Parlamenti, kogu Euroopa Parlamenti. ja me täname ka härra äh, Puusekit, Euroopa Parlamendi presidenti, kes äh, oli meil alati toeks ja ma ütleksin veel kord, et Euroopa Parlament on äh, ära teeninud väga suure tänu ja ka suure tänu on ära teeninud Rahvapartei sellepärast, et me saime väga suurt poliitilist tuge Rahvaparteilt ja ilma selle poliitilise toeta ei oleks me olnud nii edukad. nii et me peame siin selget juttu rääkima me algusest peale pidime äh, võitlema rünnakutega, mis tulid vasakpoolsest leerist ja me ei oleks äh, suutnud oma seatud eesmärke saavutada ilma meie äh, poliitilise pere toetuseta. ja me saime Rahvaparteist väga suurt toetust ja seetõttu ma ka tänan seda fraktsiooni, nad tõesti aitasid meid meie ülesande täitmisel. lugupeetud daamid ja härrad mul on, ma kuulsin mõningaid isiklikke, isiklikku laadi märkusi. aga ma ei sooviks neid e, isiklikust vaatevinklist hinnata, sellepärast et ma esindan oma koduriiki Ungarit. sooviksin kõigepealt öelda, et minu meelest on see natukene odav, kui keegi ütleb, et jah, te tegite head tööd, aga teisalt on ka halbu tulemusi. kui ma olin veel tegev spordivaldkonnas, siis ma kogesin seda alati, et ähm, on üks meeskond ja seda, äh, sellel on oma juht ja üritatakse parimat saavutada ja mitte iga meeskond ei ole kogu aeg edukas, sellepärast et peab ju arvestama ka vastasmeeskonnaga. ja mul jäi mulje, et äh, meile on ka õigustamatud kriitikat äh, avaldatud härra Tabadi ütles midagi kummalist. ta ütles, et äh, on Euroopa Liidus valitsusi, kes äh, kritiseerisid Ungari põhiseadust. aga ma ei mõtle siin Brüsselile, vaid ma mõtlesin, mõtlesin siin äh, liikmesriikide põhiseadusi ja minu meelest ei ole mitte ükski, ühegi riigi valitsus pöördunud meie poole sellise kriitikaga, nii et tegu on tõesti Ungari siseküsimusega ja Ungari tegeleb sellega. meie soovime tõesti rahumeelset arutelu, rahulikku rahumeelset arutelu pidada, see oli meie eesmärk ja nüüd, olles seda öelnud, daamid ja härrad, sooviksin tulla veel härra Cohn-Benditi avalduse juurde. ka tema kritiseeris meid ja sellele ma pean küll äh, reageerima. kõigepealt mul on hea meel selle üle, et äh, härra Cohn-Bendit äh, tundis nii suurt huvi minu äh, poliitilise äh, töö vastu. Brüssel ei ole Moskau, ei ole Moskva. meie vabanesime äh, Moskva diktatuuri alt. ja me oleme tõesti alati pidanud kinni Brüsseli eeskirjadest, kuid me ei lase endale ette kirjutada, mida me peame tegema, kui me liigume ikkagi Euroopa Liidu seadusandluse raames ja me ei, ei saa lasta endale teha ettekirjutusi, sellepärast et siis ma ei ole ka eba, usaldusväärne omaenda rahva ees. me pidasime eh, poliitilise arutelu ja ka poliitiliselt me elame eh, üheskoos, teiegi viitasite sellele ja meil on nüüd ka eh, kodanikuühiskond, meil ei ole tegu enam diktatuuriga, me oleme enedajad jätnud selja taha kuid meile tehti etteheidet, etteheide, et me ei olnud nii energilised, kui meist oodati ja sellega ma samuti ei saa nõustuda. nüüd euroskeptikutele, sest ka nemad tegid mõningaid avaldusi. ma pean väga selgelt ütlema, et Ungari valitsus ja ka mina isiklikult ei ole sugugi euroskeptilised. me ei ole sugugi skeptilised, me oleme optimistlikud, me usaldame, me oleme täis optimismi ja usaldust, me usume nendesse asjadesse, mida me teeme, nii et me ei ole üldsegi skeptilised ja see puudutab ka Euroopa Liitu. ja see puudutab ka Euroopa Liidu koostööd. juba minu vanavanemad teadsid seda et kui Euroopa tasandil ähm, koostööd ei tehta, siis jõutakse sõjani, seda teadsid juba minu vanavanemad ja see äh, tõde kehtib ka tänapäeval. me oleme kannatanud väga palju oma riigis ja ka teistes riikides ja seetõttu me teame, kui oluline on Euroopa ühtekuuluvus. ja veel, see töö, mida te teete on äärmiselt ähm, hinnaline ja väärtuslik, ma olen seda alati äh, rõhutanud. see on oluline ka eesistuja töö jaoks. ja loomulikult me oleme öelnud, et äh, tuleb üht-teist reformida, aga kui te teete provokatiivseid äh, märkusi meie uue põhiseaduse osas, siis see ei ole õige, sellepärast et mõningaid asju tuleb muuta, reformida, ka Euroopa Liitu tuleb reformida ja ma sooviksin tänada kõiki neid, kes minu, mind minu äh, sellistes tegemistes ja töödes on toetanud ja nüüd ma tuleksin põhiseaduse juurde. Euroopa Liit austab iga liikmesriigi äh, identiteeti ja iseseisvust, see on see kirjas ka meie aluslepingutes, siin pole mitte mingit äh, kõhklustki. ja nüüd me nägime ka Euroopa Kohtu lahendid. tegu on Ungari eh, siseasjaga, Ungari põhiseadusega ning eh, arvestades seda konteksti eh, ja neid punkte, mis meil on mainitud põhiseaduses, perekonna kaitse ja, ja, ja inimõiguste kaitse, siis ma ütleksin, et siin on tegu väga eeskujuliku põhiseadusega ja kõiki neid äh, väärtusi, mis me oleme põhiseadusesse kirja pannud, neid toetavad väga paljud Euroopa kodanikud. ja on ka neid inimesi, kes usuvad, et perekond on oluline, et perekonda on vaja kaitsta ja seetõttu tuleb seda rõhutada ka põhiseaduses ja mina leian, et me võime olla selle üle uhked. väga paljud inimesed Euroopas jagavad seda arvamust. austatud daamid ja härrad, lõpetuseks et äh, mingi, et äh, valestimõistmisi ei oleks, siis ma sooviksin paar sõna öelda ka Veneetsia komisjoni raporti kohta. lugege palun läbi see raport. ja ma tsiteeriksin lühidalt seda teksti. vastu on võetud äh, Ungaris uus põhiseadus, põhiseadus, mis on äh, kaasaegne ning äh, mis vastab üldistele Euroopa väärtustele. Veneetsia komisjon tervitab seda, et põhiseaduses on mainitud demokraatiat, õigusriiki ja põhiõiguste kaitset, sellepärast et põhiõiguste harta on samuti kaasatud äh, põhiseadusesse. põhiseadus on ähm, kooskõlas ka Euroopa õigusega, sest nagu öeldud, põhiõiguste harta on meie põhiseaduse osaks meie põhiseadus on kaasaegne, see on euroopalik, ta on demokraatlik. Ungari parlament on samal arvamusel ning me oleme arvestanud kõikide õiguste ja kohustustega. ja ma tänaksin kõiki neid, kes on meid meie tegevuses toetanud. lõpetuseks sooviksin veel öelda, et mul oli väga hea meel teie kõikidega koostööd teha Äh, härra Sobodale sooviksin öelda, et ähm, äh, meie tülid äh, olid samuti isegi meeldivad, sellepärast et kriitika on vajalik ja me kindlasti, me saame koostööd teha ka vasakpoolsete parteidega ja ma tänan teid kõiki toetuse eest ja ma loodan, et me saame loota sellele toetusele ka tulevikus presidentii Węgierskiej za kommentaare, które... suur aitäh, aitäh peaminister, te tutvustasite eesistumise aja prioriteete ja kommentaaride eest ma tahan rõhutada, et Ungari eesistumise aeg oli eriti sõbralik Euroopa Parlamendi suhtes Ungari e-, oli eesistujana just nimelt see, kes võttis vastu äh, käitumisreeglid äh, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahelise suhtlemise jaoks ja samuti kiitis heaks mitmeaastalise finantsraamistiku, see on väga-väga oluline meie jaoks, see oli asi, mida me taotlesime, ehk kui neli järgmist eesistujat äh, tegutsevad samamoodi kui Ungari, Poola, Taani, Küpros ja Iirimaa jätkavad Ungari jälgedes, on väga hea. Need on sammud, mis soodustavad meie edasisi diskussioone mitmeaastase finantsperspektiivi suhtes. aitäh teile, peaminister, tänan kogu teie valitsust, tänan härra Šafkovitši, komisjoni asepresidenti ja kõiki minu kolleege, suur aitäh teile! kallid kolleegid, läheme edasi oma debattidega. kui oleks võimalik lõpetada nüüd see tervituste ja õnnitluste voor, läheksime hea meelega edasi. järgmine punkt on väga oluline, väga oluline